saanud ECR-ilt taotlusi delegatsioonide nimetamiseks, need ähm, kajastad, kajastuvad selle istungi protokollis, kui märkusi ei ole, siis on vastavalt protokollile need nimetamised kinnitatud